kindlasti ei peaks me seda arutelu edasi sellepärast lükkama, nii et anname igal juhul nüüd sõna volinikule, et ta saaks küsimusele vastata, sest ta teab ju seda küsimust yes,. tõepoolest, härra president, lugupeetud saadikud, komisjon peab väga tähtsaks töötervishoidu ja tööohutust Euroopa Liidus ja Eh, mõistab Euroopa Parlamendi suurt huvi selle poliitikavaldkonna vastu. Euroopa eh, töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaksteist omas positiivset mõju Euroopa Liidus, seda näitab ka hiljuti toimunud hinnang. hinnang räägib sellest, kuivõrd oluline on Euroopa mõõde töötervishoiu ja tööohutuse poliitikas ja selles strateegilises lähenemisviisis, mis meil on. ja strateegia on väga oluline eh, olnud, see näitab, et eh, ka õnnetused töökohal on vähenenud ja meil on head õigusaktid selles vallas. kakskümne viie protsendiline eh, tööõnnetuste vähenemine eh, aastal kaks tuhat kaksteist. see on hea tulemus ja me oleme koordineerinud hästi liikmesriikide jõupingutusi meie ühises töötervishoiu ja tööohutuse poliitikas. Eh, kõik kodanikud ja organisatsioonid peavad olema kaasatud, sotsiaalpartnerid, sidusrühmad, eksperdid, kes tunnevad huvi selle valdkonna vastu ja nende abil meil kolmekümne esimesel mail kaks tuhat kolmteist käivitusid online avalikud konsultatsioonid Eh, samal ajal ilmus ka meie hindamisaruanne ja kahekümne kuuendal augustil kaks tuhat kolmteist konsultatsioonid lõppesid ja üle viiesaja vastuse saime me selle aja jooksul ja praegu komisjon analüüsib neid vastuseid. ja komisjon otsustab järgmiste sammude üle, tuginedes sellele, mis seal vastustes kirjas on ning me arvestame eh, muidki institutsioonilisi ettepanekuid, sealhulgas ka teie resolutsiooni aastast kaks tuhat üksteist, kui te käsitlesite vahearuannet ja ka eh, eh, töötervishoiu nõuandekomitee aruannet ja soovitusi ning kahe tuhande üheteistkümnenda aasta muidki dokumente. ja me leiame, et igasugune strateegiline raamistik töö, tervishoiu ja tööohutuse vallas peab tuginema äh, kindlatele tõenditele, samas tagama Euroopa Liidu lisandväärtuse, määrama väljakutsed ja prioriteedid ning mõjutama äriühingute töötervishoidu ja tööohutust ja selleks on meil vaja põhjalikult analüüsida praegust olukorda, et hinnata, milline on strateegia mõju erinevates valdkondades, kuidas see on mõjutanud töötajaid ja äriühinguid, eriti VKE-sid ning kõike on äh, vaja näha ka liikmesriikide kontekstis nii et välja tõime eelmise strateegiaga seonduvad suured väljakutsed ja nüüd me peame tulevikus nendega tööle hakkama ja komisjon praegu hindab ka kogu Euroopa Liidu Eh, õigustikku selles valdkonnas. avalikkusega konsulteerides me tahtsime suurendada üldsuse osalust ja läbipaistvust, sest see lisab väärtust meie poliitika kujundamise protsessi institutsioonides, ma tänan. suur tänu, härra volinik ja tundub, et kõik on hästi, sellepärast et meie küsimuse autor on kohale tulnud, kui, kuigi me saime tegelikult vastuse härra volinikult, igal juhul nüüd on viieks minutiks sõna Pervanche Perezil ja tema saab siis küsida selle küsimuse ära. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. ma vabandan selle segaduse pärast ja suur tänu teile, lugupeetud volinik, kogu selle info eest pärast konsultatsiooni, mille komisjon on algatanud, teataval määral ennetasite te äh, seda küsimust, mille Euroopa Parlamendi äh, tööhõive sotsiaalkomisjon on siin tõstatanud. tööhõive sotsiaalkomisjon on äh, nõudnud töötervishoiu ja tööohutuse strateegia uuendamist. me leiame, et praegune areng on et selline areng on olnud meile, meie jaoks murettekitav. komisjon võttis Euroopa Parlamendi ja Nõukogu toetusega oma ametiaja alguses vastu oma strateegia, strateegia kaks tuhat kakskümmend, sotsiaalne mudel, tervishoiustrateegia, tööohutus kuuluvad eesmärkide hulka selles strateegias. me mäletame ka kõik, et Euroopa Komisjoni president eelmisel aastal ehk siis aasta tagasi, rääkides olukorrast liidus, mainis, et sotsiaalne mudel on üks osa Euroopa Liidu konkurentsivõime mudelist. ja meie jaoks on tööohutus selle sotsiaalse mudeli kõige tähtsam osa. ja praegu paistab, et kriis, samal ajal kui tekkis majanduskriis, Äh, on see strateegia veel äh, rohkem ohtu sattunud, see, seda on, see on kõrvale heidetud. me ei ole sellest rääkinud suulises küsimuses, kuid me teame, et seadusandlik algatus äh, lihaskonnahaiguste teema on samuti jäänud komisjoni päevakorrast prioriteetide hulgast kõrvale ning miks nii? see Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia on strateegia, mille väärtust on kõik osalised tunnistanud. see ei ole mitte ainult meie sotsiaalse mudeli üks olulisi elemente, vaid ka meie konkurentsivõime üks toetajaid ja ma tahaksin teada, millised on takistused selle uuendamise teel. tööhõive ja sotsiaalkomisjon on esitanud teile suulise küsimuse ja meil on ka oma resolutsiooni ettepanek. me ei taha siin mingit poleemikat tekitada. me tahaksime teada, millised takistused takistavad teid äh, komisjoni kolleegiumi nimel äh, uut strateegia ettepanekut äh, tegemast, kuivõrd see strateegia on hädavajalik viiendal detsembril kaks tuhat üksteist esitas kõik komisjoni talitused äh, strateegia vahekokkuvõtte ja nüüd me näeme selle põhjal, et äh, see strateegia vajab uuendamist, sest et see vastab äh, suures osas kriisi tekitatud vajadustele me tunneme muret, et kriisi kasutatakse ettekäändeks, miks jätta kõrvale see oluline meie sotsiaalse mudeli element, mis on meile nii südamelähedane. see strateegia vajab uuendamist, tõsi, sellepärast et tehnoloogia muutub ja tehnoloogia arenguga seoses tekivad uued äh, raskused äh, töötervishoiu ja tööohutuse strateegias samuti. Euroopa Parlament on tõstatanud näiteks tööstressi küsimuse, mida ei äh, analüüsitud eelmises strateegias, kuid mis on väga oluline. selle kriisi mõju, mis ja tegemist on kriisiga, mis on Euroopas kestnud juba liiga kaua. selle kriisi mõju analüüs on strateegia uuendamise seisukohast hädavajalik. me tervitame teie pingutusi, kuid äh, lubage meil tööhõive ja sotsiaalkomisjonis me usume, et äh, paraku see strateegia jääb nüüd liiga hiljaks ja ma võin neile öelda, et äh, meil on äärmiselt kahju, kogu meie tööhõive ja sotsiaalkomisjon on äärmiselt kahju, kui tekivad sellised lüngad ja meil oleks meeldinud, kui see ettepanek oleks tehtud varem äh,, mitte niiviisi mandaadi lõpus ja ma tahaksin küsida, millised takistused olid selle teel? suur tänu ja nüüd äh, poliitiliste fraktsioonide nimel. kõigepealt Rahvapartei nimel härra Öri, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik ma kuulasin teie vastust väga hoolikalt ja mul on väga hea meel, et äh, komisjon leiab, et töötervishoid ja tööohutus ning sellega seonduv strateegia on oluline valdkond. ma tahaksin teile kinnitada, et meie omalt poolt leiame ka, et tegemist on tähtsa te teemaga, isegi nii tähtsa teemaga, et me oleme võtnud vastu mitu resolutsiooni. viimane nendest oli juulis, kus meie komisjoni esimees vahearuandes sellele viitas ning aastal kaks tuhat üksteist konkreetselt me palusime komisjonilt uut strateegiat, öeldes, et strateegia on, vajab uuendamist, tähtaeg on mööda läinud ja tundub, et komisjon on praktiliselt magama jäänud, sest äh, konsultatsioonid sotsiaalpartneritega algasid väga hilja ja komisjon nüüd ütles, et jah, et reaktsioon on olnud positiivne, nii et see on muidugi ka huvitav. kuid äh, me ei ole veel näinud seda, et äh, strateegias äh, oleks ära toodud mingi kuupäev, siis kui me räägime töötervishoiust ja tööohutusest, siis tegemist on äh, Euroopa ühendust puudutava teemaga, kas me räägime inimeste tervisest ja elust ja töö ja ohutusest ning see on kõik väga oluline ka konkurentsi äh, võime valdkonnas. läbipaistvus, etteennustatavus on oluline nii töövõtjate jaoks kui ka ettevõtete jaoks. seega see on ka Euroopa ettevõtete huvides. kui me näeme selliseid kõhklemisi äh, ja viivitusi ja sellist väga aeglast edasiminekut selles valdkonnas ja ma olen äh, meie komisjoni esimehega nõus, et äh, see on äh, asi, mis töötab meie eesmärkidele vastu, sellepärast et siis me, need vastused ei ole piisavalt konkreetsed Äh, ja see on tegelikult ka ohuks meie eesmärkidele, me peaksime selle asja ära lahendama. niisiis, äh, härra volinik, miks me ei või seda strateegiat siis vastu võtta ja mis on siis see oluline takistus, mis teid takistab? suur tänu, härra Jüri ja lähme edasi sotsiaaldemokraadi nimel. härra Serkas suur tänu ja suur tänu ka härra volinikule, et te olete meiega jäänud ka sellisel hilisel kellaajal. ma tahaksin teid tänada selle eest, et te ütlesite välja sellise asja, et see ka teil on sama oluline küsimus kui paljudele meist. Äh, minu komisjonile valmistab see muret. ma ei tahaks nüüd olla ebaviisakas, aga me ei ole nüüd päris kindlad, et äh, kas tegelikult praktikas komisjon äh, ka leiab, et tegemist on niivõrd tähtsa teemaga äh, vastavalt sellele, nagu te just ütlesite, see strateegia kuni aastani kaks tuhat kaksteist, see aegus ja siiamaani tehtud konsultatsioonivoorud olid kõik positiivsed ja kõik on väga hea, aga siis miks on tekkinud selline viivitus? ehk kui te saaksite anda meile vähemalt siis konkreetse kuupäeva, millal siis see uus strateegia valmis on. kas see võib olla seotud näiteks sellega, et mõned teie kolleegidest leiavad, et siis kriisihetk on siis selline aeg, kus mõned äh, ettevõtjad ütlevad, et ei, et nemad ei tahaks näha äh, täiendavaid kohustusi, kuid me näeme, et tööõnnetusi toimub üha rohkem. meil eile käisid ametiühingute liikmed siin parlamendis ja nad ütlesid, et Hispaanias on juba toimunud kuus surmaga juhtunud õnnetusjuhtumit ja mõned inimesed eh, pidid enda elatamiseks ka pensionieas minema tööle tagasi, kui nad olid üle seitsmekümne. me peaksime äh, leidma paremaid võimalusi inimeste toetamiseks, me näeme üha suurenevat stressi ja sellega seonduvaid probleeme. meil on lubatud päris paljusid asju, näiteks kui me räägime nendest direktiividest, mis puudutab kartsegone-, kartsegoneenseid aineid, kui me räägime tööajast, kõik need asjad on puudu. ma tahaksin teile meelde tuletada artiklit kolmkümmend kolm põhiõiguste hartast ja nüüd on tekkinud väga palju küsimusi aga vastuseid ei ole kuulda. ja asi on selles, et asjad ei lähe paremaks, asjad lähevad ainult hullemaks ja see on tõepoolest häbiks Euroopa institutsioonidele ja see võõrandab Euroopa töötajaid ja nad ei näe, et Euroopa ei ole lahenduseks probleemidele, vaid täiendavaks probleemiks. suur tänu ja proua Harkin, kaks minutit ma tahaksin tänada volinikku tema vastuse eest, kuid see valmistas mulle pettumuse, sellepärast et minu arvates me vajame Euroopa töötervishoiu tööohutuse strateegiat paljudel põhjustel, meil on seda kohe vaja. kui meil ei ole strateegiat, siis siseliiklikud programmid ei jätku või vähemalt nad ei jätku sama intensiivselt. rakendamine läheb kaduma ja seetõttu ei ole ka ennetus enam prioriteet nüüd, kui va-, hinnatakse riske ennetavalt, hinnatakse kõiki asjaolusid, siis see on oluline osa igast töötervishoiu ja tööohutuse strateegiast ning kui see läheb kaduma, siis on väga raske seda tagasi tuua. ning kui meil ei ole Euroopa Liidu strateegiat, siis meil ei ole ka ühtlust, meil ei ole rakendamist Euroopa tasandil, meil ei ole lisandväärtust Euroopa dimensioon muutub seega vähem tähtsaks ja mis puudutab siis ennetamise kultuuri, kui see ei ole enam päevakorras, siis on väga raske seda uuesti päevakorda tuua. me näeme seda, et kui tegemist on kärpe aegadega ja raskete aegadega, siis tahetakse kulusid kärpida igal pool ja ei nähta seda, et töö, tervishoid ja ohutus on investeering, mitte kulu. inimesed on üha rohkem surve all. üks noor praktikant, kes töötas finantssektoris, suri ja siin oligi küsimus selle tööaja ületamise kohta. me vajame siin kultuurilist kultuurimuudatusi ka finantssektoris, mis puudutab töötingimusi ja tööaega. ma tahaks teada, kus on siis ennetav kultuur, kui meil ei ole Euroopa Liidu strateegiat, siis sellest igal juhul abi ei ole. Iirimaal noored arstid tahavad streiki, streikima hakata enne kuu lõppu, sellepärast et ei ole tööaja ülereguleerimist, see on halb arstidele, halb patsientidele. ma ei räägi siin praegu arstidest, aga kui meil ei ole preventiivset kultuuri, ennetamisele suunat kultuuri, siis äh, see on kõigi jaoks kahjulik. ning nagu ma ütlesin varem, siis me näeme, et äh, on probleeme töölepingutega, tööpuudusega, nulllepinguga, äh, töökohtadega ja see tekitab stressi. Euroopa Liidu strateegia, kui oleks meil selle olemas, aitaks meil seda stressi hallata. ja lõpetuseks ma tervitan seda kokkulepet, mis põhineb elektromagnetise väljadirektiivil, kui ma tahaksin korrata seda, mida ütlesid proua Peres ja härra Ori et mis on need tõkked ikkagi selle strateegia vastuvõtmisel? suur tänu ja siis äh, saab järgmisena sõna roheliste ja ala fraktsiooni nimel äh, proua Telli. suur tänu, lugupeetud juhataja ja see parlament kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toetas minu raportit, mis käsitles Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning selle vahekokkuvõtet. selles raportis avaldati tõsist muret töötingimuste üle Euroopas. Euroopas igal viie, iga viie sekundi tagant satub üks inimene, üks töötaja tööõnnetuse ohtriks. ja äh, nii mõnedki peavad eluga hüvasti jätma Äh, majanduskriis ei tohiks olla õigustuseks töötingimuste halvenemisele äh, Euroopas, aga pärast minu raportit äh, on vastuseks olnud ainult vaikus. komisjon peaks uuendama seda strateegiat, mis on väga oluline. olukord poliitiliselt, majanduslikult on väga tõsine. Euroopas pole enam poliitilist koordineerimist töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas järgnevaks seitsmeks aastaks. selgitage meile, selgitage meile komisjon on meile öelnud, ei, äh, töötervishoid äh, ei ole meie jaoks prioriteet, sellepärast et kujutage ette, see on liiga kallis. meie, rohelised, ütleme teile täiesti rahulikult, me pole teiega nõus meie tahame uut strateegiat töötervishoiu ja tööohutuse kohta ja see uus strateegia peab esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist jõustuma. kõiki palgatöötajad peab kaitsma lihas ja luu- ja luus, lihaskonna ja luustiku haiguste vastu ja need on sellised konkreetsed ettepanekud, mida võite leida ka minu raportist. ma ütlen teile, et silmade sulgemine selliste puudujääkide eest, nagu meil praegu on, on äh, on vale. tööõnnetused lähevad maksma meile neli protsenti meie kogutoodangust Euroopas, me peame tegutsema, meil on vaja kiiret reaktsiooni, see on hädavajalik, sellepärast et Euroopa Liit peab kaitsma oma töötajaskonda ja töölised ei tohiks enam äh, oma elu ohtu seada meil on vaja seda Euroopa strateegiat äh, ning me jääme teie peale lootma suur tänu! suur tänu ja järgmine sõnasoovija fraktsioonide nimel on kuue ja NGL fraktsiooni nimel proua Zuber. üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja. Asomonta Luksemburgi ehitusettevõte tegeleb kaasaegse orjapidamisega viimastel aastatel. Nad värbavad Prantsusmaa, Luksemburgi piiril Portugali töötajaid, neile ei anta miinimumpalka, nad töötavad ebainimlikes töötingimustes ja see ettevõte on saanud Euroopa Sotsiaalfondilt suuri summasid. see on sõna otseses mõttes skandaalne. ja Euroopa Liidus on palju tööd, töölisi, kes peavad töötama ükskõik millistes tingimustes, võiks lausa öelda üheksateistkümnenda sajandi tingimustes ja seda kahekümne esimesel sajandil. töötingimused seavad ohtu tervishoiu, ohutuse. samas meil puuduvad andmed täpselt selle kohtu. me peame härjal sarvist haarama, olukorda uurima, väga paljudest tööõnnetustest üldse ei teatatagi ja töölised elavad lihtsalt hirmu, äh, hirmu tundes. töö on ebakindel ja ebakindel töö äh, alati toob kaasa suurema õnnetuste ohu äh,, tervishoiuprobleemid ja ja selliste probleemidega tuleb tegeleda ning äh, neid tuleb arvesse võtta Euroopa poliitikat poliitikat tehes. suur tänu ja nüüd saavad sõna individuaalkõnelejad, kes räägivad enda nimel, kõigepealt proua Bauer, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. töötervishoiu ja tööohutuse äh, teema on olulised ja, ja võrgustikud selles valdkonnas aitavad äh, samuti tagada õiglast konkurentsi. Äh, viimase komisjoni konkurentsi analüüsi puhul puudub äh, tulevikku suunatud tervishoiu, töötervishoiu ja tööohutuse strateegia praegu mõjutab meie tööturgu töökohtade kaotamine ja suur osa töötajatest satuvad tööõnnetuste ohvriks, eriti väikeste keskmise suurusega ettevõtete puhul on töötingimused ebakindlad töötingimused muutuvad, äh, nagu me oleme siin kuulnud, sellepärast et tehnoloogia muutub, seda mõjutavad ka teised äh, tegurid, ka näiteks vananev tehnoloogia äh, ja vananevad masinad, millel ilmnevad puudujäägid. kahesaja kuueteistkümnest miljonist töölisest üle kahe miljoni Äh, on pidanud kannatama tööõnnetuse all ning tuhanded peavad äh, jätma eluga hüvasti. Slovakkias just lugesin, äh, toimus üks surmaga lõppenud tööõnnetus. tuhanded hukkuvad tööõnnetuste tulemusena ning sageli me unustame selle ära. samuti unustame ära sageli selle, et üheksakümmend tuhat inimest on jäänud äh, tööõnnetuste tulemusena, äh, on saanud töö tulemuse, tööõnnetuse tulemusena puude. Äh, ja meie õigusloomeline töö on olnud puudulik. me kõike seda silmas pidades leiame, et komisjon peaks tegema ettepaneku uue strateegia kohta, mis aitaks ohte vähendada. kutsun üles teid seda tegema, lugupeetud volinik. suur tänu, Edith, ja nüüd annan sõna proua Estrelale kaheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja äh, ja austatud juhataja, lugupeetud volinik, Euroopa Parlamendi jaoks on töötajate tervishoid ja tööohutus väga tähtsad küsimused. Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia koostati kahe tuhande teisel aastal ning äh, oleks äh, ja, ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oodati uut strateegiat. nüüd oleks üsnagi loogiline küsida teie käest, et äh, millal see järgmine strateegia koostatakse ja millest on tingitud viivitus. me arvame, et see uus strateegia peaks arvesse võtma inimeste võimalusi ja olukorda kindlasti tuleks arvestada lapseootel naiste ja rinnaga toitvate naisterahvaste töötingimuste, teie töötingimusi. mina tegelen just nimelt selle teemavaldkonnaga. kahe tuhande kümnendal aastal võttis äh, Euroopa Parlament äh, lapseootel töötajate raporti vastu, paraku nõukogu äh, trügis selle, nügis selle lihtsalt kõrvale, ilma et ähm, komisjon oleks äh, omalt poolt äh, abistavat kätt usa-, ulatanud. see on vaid üks näide puudujääkidest. parlament on ka varem juhtinud äh, sageli tähelepanu sellele, et tuleks kaitsta inimesi liigeste Äh, lihaskonda, äh, luustikku puudustavate äh, haiguste, reuma vastu. sellised haigused on suureks koormaks meie sotsiaalkindlustussüsteemidele. kakskümmend viis protsenti inimestest, kes jäävad pikaajaliselt töölt eemale, jäävad tööst eemale just nimelt selliste haiguste tõttu. mina olen selliste haiguste teema kallal töötava parlamentaarse töörühma esinaine. kõike seda silmas pidades on üsna selge, et meil on vaja uut strateegiat, mis võtab arvesse meid ümbritsevat muutuvat reaalsust ja ühiskonna arengut. suur tänu, Edith, ja järgmisena saab sõna proua Džazlovjeska kaheks minutiks, palun. suur tänu hoolimata sellest, et meil on olnud mitmeid äh, lepingumuutusi, Euroopa Liit endiselt jagab pädevusi äh, töötervishoiu ja rahvatervise küsimustes. ja väga paljud liikmesriigid ei ole valmis vastu võtma selles valdkonnas kõrgeid standardeid. ma arvan, et äh, töötervishoiu ja tööohutuse strateegia on suurepäraseks näiteks selleks, et äh, suuremad pingutused on väga vajalikud ning äh, me oleme saavutanud varem ka mitte piiravate meetmetega häid tulemusi, see strateegia on üks suurepäraseid näiteid sellest selline strateegia oleks tulevikus samuti vajalik ja mind üllatab see, et komisjon on viivitanud uue strateegia esitamisega töötervishoiu ja tööohutuse parandamise meetmed on hädavajalikud selleks, et saavutada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks püstitatud eesmärgid. pidades silmas asjaolu, et meie rahvastik vananeb ning äh, tööelu selle võrra pikeneb, on vajalik võtta vastu meetmeid, mis võimaldavad töötada ka üle viiekümne viie aastastel inimestel. ja töötingimused ja töötervishoid on valdkonnad, kus peaksid olema ka konkreetsed meetmed noorte jaoks, mis aitaksid parandada nende ametialast mobiilsust. me ei tohiks unustada ka tehnoloogia arendit, arengut, kiiret arengut, mis võib saa-, seada ohtu töötervishoiu ja tööohutuse kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta töötervishoiu ja tööohutuse strateegia oli positiivseks, tõi kaasa positiivse arengu, kuid seda Neid saavutusi saaks veel parandada, kahe tuhande kolmeteistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani strateegiat paraku praegu ei ole, nagu siin on tähelepanu juhitud korduvalt. suur tänu, kallis kolleeg! ja viimane sõnasoovija selles arutelus oli proua Costello, üheks minutiks, palun! suur tänu, ma jagan äh, tööhõive sotsiaalkomisjoni kolleegide muret, sellepärast et äh, uue töötervishoiu ja tööohutuse strateegia äh, ka on viivitatud üle viie tuhande surmajuhtumi on igal aastal töökohtades ja Iirimaal on mõnedes nendes olnud osaliseks isegi lapsed. meil on kiiresti vaja uut töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat, see on selge. ja kui me jätkame nii äh, ja sellise tempoga, siis meil ei ole uut strateegiat kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja selline viivitus oleks täiesti vastuvõetamatu. eriti siis, kui me vaatame, milleks meil seda strateegia on vaja, rohkem kasutatakse kemikaale, meie äh, tööjõud vananeb, äh, üha rohkem on lihase luu, lihaskonna luustikuga seotud haigusi ja kõikide nende teemadega tuleks tegeleda uues strateegias. töötervishoid ja tööohutus on olulised meie töötajate jaoks, see kaitseb ka meie sotsiaalset mudelit, aga see on hea ka tegelikult täielikult ettevõtete jaoks. paremad töötervishoiu, tööohutuse tingimused aitavad ettevõtte saavutusi parandada, tootlikkust parandada, tööd, töötajad tunnevad ennast paremini ja, ja see toob kaasa ka rahulolu tööst me ei tohiks kriisi ettekäändena kasutada ega kriisi süüdistada selles, et strateegiat ei ole vastu võetud ega rakendatud, selle asemel me peaksime kandma hoolt selle eest, et meil oleks kahekümne esimese sajandi vajadustele vastav töötervishoiu ja tööohutuse strateegia, komisjon, me oleme piisavalt kaua venitanud, nüüd me peaksime oma ülesannete kõrgusele tõusma ning uue strateegia koostama, aitäh! suur tänu! escúcheme vabandust. kas te tahtsite esitada küsimuse? proua Emmer Costellolt või sooviksite te lihtsalt vaba mikrofoni voorus sõna võtta? mida te soovisite, proua? sinine kaart tähendab küsimust proua Costellole. kui te soovisite sõna vaba mikrofoni voorus, siis meie Horvaatia kolleeg õppige ära kaardid, mida tuleb näidata, kui soovite sõna vaba mikrofoni voorus, tõstke üles valge kaart. loomulikult anname teile sõna ja teil on sõna üheks minutiks ning äh, meil on väga hea meel, et te tunnete selle teema vastu huvi, proua. Äh, vabandage mind, äh, et mul asjad pisut sassi läksid. alla umbkaudu neli miljonit neli tuhat inimest äh, saavad vigastada tööõnnetuse käigus äh, ja nende hulgas on ka surmajuhtumeid, need on tõesti, tõesti tõsised äh, arvud, murettekitavad arvud. ettevõtted ignoreerivad tööohutuse eeskirju, see on üheks põhjuseks ning samuti ka asjaolu, et töötajad ei oska oma tervist töökohal kaitsta. ennetustöö on parim meetod selle vastu võitlemiseks. loomulikult on kõigel oma majanduslik külg. iga tööandja võtab kümme tuhat, tööandjad võtavad kümme tuhat puhkusepäeva aastas. haiguspäeva aastas. Äh, see on täiesti tõsine äh, näitaja, me peame seetõttu rohkem töötama selle nimel, et oma töötajaid kaitsta. suur tänu, kallid kolleegid. enne kui annan sõna volinikule, tahaksin ka omalt poolt öelda midagi mm, mis peaks ka protokolli minema ja oleks tore, kui see protokolli läheks. siin on olnud üksteist sõnasoovijat praegu ja üheksa neist olid naisterahvad. väga tore oleks, kui, kui see läheks ka protokolli kirja, sellepärast et see ei ole midagi põlastusväärset, vaid äh, see on midagi protokollimise väärset üheteistkümnest sõnavõtjast üheksa on olnud naised. ma juhin teie tähelepanu sellele, ma ei hakkaks sellest mingisuguseid järeldusi tegema, seda võime kõik teha omaette. Äh, ja siin on olnud ka teisi naisi, kes ei ole sõna võtnud. peale minu ja voliniku, kes me peame siin olema äh, oma ametiülesannete tõttu, on siin kaks meesterahvast olnud, nii et äh, jälg-, äh, jah, jätkem siis see endale meelde, palun, volinik. Äh. jah, ma tänan, härra president, ja ma usun, et kõik, kes osalesid selles arutelus, eriti proua Perez, kes küsimuse autor oli, äh, neil kõigil on väga südamel töötervishoid ja tööohutus. aga ma tahaksin rääkida kontekstist, jah, kriis on tekitanud suurt kahju mitte ainult töökohtade arvule Euroopa Liidus, vaid ka töötingimuste osas. ja me peame nüüd äh, suurendama oma tegevust, et parandada Euroopa Liidus töötingimusi kõikides tööjõukategooriates. viimastel aastatel on komisjon pidanud kogu aeg dialoogi kõikide sidusrühmadega mm, töötervishoiu ja tööohutuse vallas ja mm, mitte ainult seetõttu, et edasi on liigutud teatud valdkondades, näiteks kokkupuude elektromagnetväljadega on olnud meil käsitlemisel. ja ma tervitan seda fraktsioonide ülest toetust, mis on vähemasti need, kes tänases arutelus osalesid siin Euroopa Parlamendis, näitasid, et ollakse ühel meelel ja see on väga tervitatav. see on selline parteideülene poliitiline toetus, mis meil on ja ma arvan, et tänu sellele meil on võimalik ka edasi liikuda. härra Ööri ja ka proua Bauer rääkisid väga tähtsast aspektist. nimelt, et et eh, tegemist on ka sise, ühtse siseturu küsimusega ja ühesuguste eeskirjadega ja õiglase konkurentsivõitlusega siseturul. tähtis on, et töötervishoid ja tööohutus oleks väga tugevaks poliitika valdkonnaks Euroopa Liidus seetõttu. aga tahaksin juhtida tähelepanu veel kahele aspektile, üks on välismõõde. Eh, viimasel ajal te ehk olete kuulnud, et mina Euroopa Liidu nimel olen osalenud väga tähtsas dialoogis, mis puudutab töötervishoidu ja tööohutust tormiliselt arenevate majandustega riikides ja seda seoses hiljutiste õnnetustega Bangladeshis ja ka Hiinas ja Euroopa Liit ja rohkem arenenud riigid on olnud ehm, rahvusvaheliste jõupingutuste eesotsast, tegelemaks nende hiljutiste katastroofiliste õnnetustega. aga me oleme usutavad ainult sellisel juhul, kui me jätkame järjekindlalt ja tugevalt eh, Euroopa Liidu sees ka eh, ühtse siseturu osaliste riikidega. ja proua Castello juhtis tähelepanu väga tähtsale aspektile, nimelt demograafilised muutused ja selle seos töötervishoiu ja tööohutusega. jah, meie tööjõud ju kahaneb ja vananeb ja tähtis on tagada, et see kahanev ja vananev tööjõud jääks konkurentsivõimeliseks ja saaks anda oma panuse lähikümnendite heaollusse. ja selleks tuleb meil töötervishoidu ja tööohutusega investeerida, sest see tasub ennast ära. aga nüüd need luu- ja lihaskonna probleemid ja muud probleemid, siin ei ole vaja mind üldse motiveerida, ma olen väga huvitatud mm, sellest teemast ja ma tean, millised mm, rängad tagajärjed sellel eh, nähtusel on. jah, Eh, lühiajalised kaalutlused ei tohi peale jääda, kui me tegutseme, me peame vaatama tulevikku ja mõistma, millised pikaajalised plussid meie poliitikatel on, aga peatähtis küsimus, kui me kaalume uut strateegiat ja selle käivitamise kuupäeva, on loomulikult, milline lisandväärtus hakkab sellel strateegial olema kui liikmesriigid liiguvad edasi näiteks äh, töökohal suitsetamisega võitlemisel, see on liikmesriikide pädevuses, äh, siis on see väga hea ja meil on, näeme ka, et ähm, ettevõtete head tavad äh, edenevad ja arenevad ja sest ettevõtted on hakanud mõistma, et tegemist ei ole mitte ainult kuludega, vaid see toob ka kasu, kui nad tegelevad nende teemadega. ja me peame vaatama ka, kuidas praegusi olemasolevaid õigusakte Euroopa Liidu tasandil ellu rakendatakse. ja me näeme, et liikmesriigiti on siin teatud erinevusi ja ebakõla praeguste õigusaktide rakendamisega seda on näidanud kaks viimast strateegiaperioodi ka. nii et ma näen, et te peate väga tähtsaks meie tulevusi samme selles valdkonnas ja täna hommikul president Barroso rääkis strateegia kakskümmend kakskümmend tähtsusest eh, komisjoni tulevaste sammude puhul ja komisjonil on numbriline eesmärk, tööhõive peab suurenema seitsmekümne viie protsendini ju aastaks kaks tuhat kakskümmend nii et mina usun tugevatesse poliitikatesse Euroopa Liidu tasandil, aga ka liikmesriikide tasandil töötervishoiu ja tööohutuse vallas. E, ja see, mis tehakse liikmesriikide tasandil, on väga tähtis, et me saavutaksime e, seitsmekümne viie protsendilise tööhõive sest e, on juba ju liikmesriigid, kellel on see seitsekümmend viis protsenti käes või isegi kõrgem ja neil samadel riikidel on ka väga tugev töötervishoid ja tööohutus ja eh, härra Barroso rääkis ka sellest, et jääb kindlameelsusest puudu, eh, pistmaks rinda nende ohtudega, mis täna Euroopa Liidu ees on. jah, see kindlameelsuse eh, puudumine on tõesti suureks ohuks ka selles täna käsitletavas poliitikavaldkonnas, aga ma usun, et Europarlamendi tugeva toetusega õnnestub meil sellest üle saada, ma tänan teid